lugupeetud daamid ja härrad, istung on jälle alatud, eilse istungi protokoll ja mm, vastu võetud tekstid on teile välja jagatud, kas selle kohta on märkusi? märkusi ei ole, nii et sellega on protokoll kinnitatud. vastavalt päevakorrale äh, toimub nüüd arutelu kuue Guinea resolutsiooni ettepaneku kohta.